ettepanekut ja hakkame hääletama. ja veel tahaksin selgitada, et hääletusselgitused nende resolutsioonide osas toimuvad Strasbourgis järgmise osaistungjärgu istungi ajal. täna seega ei ole meil hääletusselgituste osa ja nüüd ühisresolutsioon neljalt fraktsioonilt, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, ALDE ja Rohelised ja kõigepealt lõige üks, muudatus seitseteist poolt, vastu, see on tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime tõesti seda. nüüd küll, elektrooniliselt hääletus avatud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. olete kõik hääletanud, siis on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. lõige kaks, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus avatud jõudsite kõik hääletada hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. see on ka tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime ka elektrooniliselt äh, hääletame, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus lõppenud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja nüüd esialgne tekst kolmas osas, kolmes osas esimesed kaks osa tavaline hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus avatud. jõudsite hääletada, hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd lõige kolm, üheksateistkümnes muudatus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud lõige neli, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus avatud. jõudsite hääletada, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lõige viis, kuues muudatus poolt, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd äh, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud lõige seitse, muudatus üksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksa, muudatusettepanek kaheksa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. esialgne tekst, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see oli selgelt tagasi lükatud, aga hea küll, kontrollime, palun. hääletus on avatud. jõudsite, siis on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud nüüd äh, lõige kümme, muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. no kontrollime. hääletus avatud. hääletus lõppenud on vastu võetud. lõige üksteist kolmkümmend kaks, muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, eestikeelne tekst poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus avatud. jõudsite, hääletus lõppenud vastu võetud. esialgne tekst lõikest kaksteist poolt, vastu ja erapooletud. seda peame ka kontrollima, esialgne tekst lõige kaksteist. hääletus avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, on tagasi lükatud. lõige kolmteist, muudatusettepanek kolmkümmend kolm D poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kümme. siin ma nagu saan aru, härra Messerschmidt tahab esitada suulise muudatusettepaneku, palun. suur tänu, härra president, ECR fraktsiooni nimel ma tahaksin esitada suulise muudatusettepaneku, kus muudetakse seda äh, muudatusettepanek niimoodi, et teine osa võetakse ära, sõnad based on its in aptitude, äh, language and attitude towards the British people who wish to organize So the only thing that referendums võetakse ära ja seega jääb üle ainult see osa inglise keeles. Commissioner, Commission President Jean-Claude Juncker, end. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? kui, siis peate tõusma toolidelt nelikümmend saadikut peab tõusma ja selge on see, et rohkem kui nelikümmend tõusis toolidelt, see on muudatus, et seega on see suuline muudatusettepanek mitte vastuvõetav ja läheme tagasi äh, muudatusettepaneku juurde, poolt, vastu, erapooletud. vabandust, jaa, vabandab äh, härra president, nimeline hääletus, palun, esimene muudatusettepanek. hääletanud kõik, siis on hääletus lõppenud see on napilt tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanekud üks ja kolm, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus avatud. jõudsite hääletada hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. kontrollime, hääletus avatud. jõudsite? hääletus lõppenud vastu võetud. suur tänu äh, abi eest. ja nüüd äh, resolutsioon lõplikul koju, kujul nimeliselt, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on lõppenud suur tänu, daamid ja härrad, sellega on see äh, resolutsioon vastu võetud. ja tänase istungi protokoll äh, esitatakse vastuvõtmiseks järgmisel äh, istungil ja kui teil ei ole vastuväiteid sellele, saadan täna vastu võetud resolutsioonid isikutele, kellele need on suunatud. sellega on osaistungjärgu istung peatatud.